sellega on need ähm, mandaadid kuulutatud kehtivateks. EFD fraktsioon on pöördunud minu poole taotlustega nimetada äh, parlamendi äh, organitesse äh, liikmeid ja see nimekiri on protokollile lisatud, kui vastuväiteid ei ole, siis loetakse need kinnitatuks. esimeste konverents on teinud järgnevad ettepanekud kahe tuhande kolme